vastu võetud. vastavalt päevakorrale proua Janine Hennis-Pläscherti äh, raport, mis puudutab Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist lepingut rahaülekannetega seotud andmete töötlemise ja edastamise kohta Euroopa Liidust USA-sse terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames. Te kindlasti teate, et Euroopa Parlament on sellega seoses rakendanud terve rea meetmeid meet meie parlament koosneb äh, otse valimistel valitud saadikutest ja johtuvalt sellest vastutame me otseselt kodanike ees. ja me peame nägema oma rolli kui kodanike huvide kaitsja rolli. ja me teame, milline on selle teema SWIFTi tähtsus ja johtuvalt sellest peame me tagama tasakaalu selle küsimuse erinevate külgede vahel. Lissaboni lepe on jõustunud ja eelmise aasta novembrikuus pöördusin ma kirjaga härra Reinfeldti poole, kes tol ajal esindas nõukogud ja palusin, et ta lükkaks selle otsuse vastuvõtmise edasi ja et vastavalt Lissaboni leppele oodatakse ära konsultatsioonide tulemuse parlamendiga. kahjuks niimoodi ei toimitud ja kolmekümnendal novembril võttis nõukogu vastu otsuse, SWIFT võeti vastu ja äh, seejärel saatsime uuesti kirja Reinfeldile ja parlament soovib kahte asja, et kõigepealt võetakse arvesse meie seisukohta läbirääkimistel selle kokkuleppe osas ja teiseks me palusime kõike hõlmavat informatsiooni läbirääkimiste järgmise tsükli kohta ja saatsin eh, samasuguse kirja ka eh, nõukogu praegusele eesistujale eh, härra äh, Zapaterole jaanuari lõpus ja kaheksandal veebruarilgi ja saatsin samalaadse kirja ka härra Barrosole, olin ühenduses ka proua Hillary Clintoni ja teiste Ühendriikide eh, valitsuse esindajatega ja ähm, ma palusin teavitada mind Ühendriikide poolsest ekspertiisist. Te kõik olete sellega kursis, need dokumendid on kättesaadavad, ma saatsin nad kõigile poliitilistele fraktsioonidele ja teil oli võimalus tutvuda nende dokumentidega selleks, et võtta vastu vastutustundeliselt otsus, peame me olema võimalikult hästi informeeritud. ja äh, see ongi tänase arutelu eesmärgiks, seega on tegemist väga tähtsa aruteluga ja mul on väga hea meel selle üle, et nõukogu esindajad ja komisjoni esindajad soovivad osaleda selles arutelus. see arutelu äh, kajastab ka meie öö, äh, on ka meie vastutuse mõõdupuuks selles valdkonnas. Läheme siis arutelu juurde ja kõigepealt anname sõna proua Hennis Plaskardile, raportöörile, palun. suur tänu. alustuseks tahaksin öelda, et ka mina toetan tugevat väljapoole vaatavat Euroopa Liitu, kes on tõeliseks partneriks USA-le ja seepärast on esmatähtis olla avatud, õiglane ja läbipaistev. kui me tahame tegeleda küsimusega, kuidas Euroopa peaks tegema koostööd terrorismivastase võitluse alal, kaasa arvatud õiguskaitsealune andmete kasutamine, mida on kogutud kommertseesmärkidel. võitluseks terrorismiga on andmete kasutamine vajalik, kuid Euroopa kodanikel peab olema usaldus nii turvalisuse kui andmete kasutamise suhtes ja tuleb tunnistada, et kogu lugupidamise juures nõukogu vastu on nõukogu tegutsenud ebapiisavalt. vaheleping on äh, selgituseks selle kohta, kuidas, kuidas andmeid saadakse. kuid tegelikult me tugineme miljonite andmete puhul ainult harduskorraldustel. SWIFTi olemus on selline, et ei ole võimalik kasutada piiratud taotlusi. tehnilistel põhjustel peab SWIFT massiliselt andmeid edastama ja seepärast äh, rikutakse andmekaitse põhimõtteid Euroopa Liidus nagu vajadus ja proportsionaalsus. seda ei saa ekspost korrigeerida läbi äh, kontrollimehhanismide. peab olema selge, et parlamenti ei ole jäetud välja ja et ta lihtsalt registreerib nõukogu ja par- ja komisjoni tegevuse parlamendile, on lubatud kõike tingimusel, et me oleme kannatlikud, kuid me ei saa jääda see, kuulama selliseid lubadusi, meil on nüüd vaja kindlaid, kindlaid lubadusi. siiamaani ei ole aga nõukogu selles suunas tegutsenud nõukogu soovib kaitsta eraelu ja andmeid, kuid ei tegele eh, ligipääsu õigusi kompenseerimist ning edasikaebamist väljaspool Euroopa Liitu. nõukogu teatab, et, et on vaja suuniseid läbirääkimisteks komisjonile, miks peituda komisjoni taha, just nõukogu on see, kes kokkuvõttes öö, eh, võtab vastu suunised läbirääkimisteks ja miks neid pole siiamaani esitatud? komisjon, nõukogu ei ole selgitanud, et tegelikult oma finantsluureteenused sellisel viisil annab Euroopa Liit allhalkena USA-le. läbipaistvus võimaldaks Euroopa Liidul kasutada sarnaseid andmeid, mis on salvestatud USA-s ning lõpp, või lõplikult oleks võimalik välja töötada Euroopa Liidu enda suutlikkus. meil on olemas direktiiv, kes, mis sätendab, kuidas andmeid säilitada ja kaitsta. meil on push süsteem, ei tähenda praktikas mitte midagi, see, kui, kuivõrd SWIFT peab massiliselt andmeid edastama see praegune süsteem on ebaproportsionaalne ja nõukogu ei näe ette andmevahetuse jälgimise Euroopa lahendust. eesistuja, kuidas võidan ma öelda viiesajale miljonile Euroopa kodanikule, et me ei täida olulisi garantiisid, lihtsalt sellepärast, et me ei löö jalaga vastu maad, lihtsalt sellepärast, et nõukogu ei tegutse. palun öelge, kuulan väga tähelepanelikult. E, dziękuję bardzo. E, suur tänu teile. suur tänu proua raportöörile ja nõukogu esindajana saab nüüd sõna härra Perez Rubalcava, palun. härra president, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt sooviksin ma e, öelda midagi täiesti selgelt välja. Hispaania toetas selgelt Lissaboni lepet ja seda esimesest hetkest peale. ta tegi seda, olles täiesti veendunud, et see uus leping tähendab muude asjade seas ka Euroopa institutsioonide lähendamist kodanikele. see on suur eh, eesmärk, mis on usaldatud parlamendile. Teie suurem eh, roll ja kontroll näiteks eh, vabadusele, õigusele ja julgeolekule rajandatud ala üle Eh, tähendab seda, et institutsioonid ja kodanikud saavad teineteisele lähemas, lähem, lähedasemaks. nii et ma sooviksin alustada oma kõnet, kinnitada teile, et meie soovime kindlasti koostööd teha lojaalselt nii nõukogu eh, kui parlamendiga. see on meie jaoks eh, möödapääsmatu seoses sellega, et oleme Eh, olnud algusest peale Lissaboni leppe toetajad. kindlasti me jagame teiega teie mured Euroopa kodanike turvalisuse pärast. julgeolek on garantii täielike vabaduse eh, võimaldamiseks. me peame võitlema terrorismi vastu, ükskõik millise terrorismi vastu. nagu ütles resolutsioon, mis võeti vastu seitsmeteistkümnendal detsembril selles kojas, mis ütleb, et see koda on alati nõudnud terrorismivastase võitluse jätkamist ning oleme täiesti veendunud äh, vajaduses garanteerida tasakaal julgeolekumeetmete ja kodanikuvabaduste ja põhiõiguste kaitse vahel. tsitaadi lõpp. ma olen absoluutselt nõus selle väitega. tegu on raamistikuga, mille Ehm, abil tõlgendada meie tulevast tegevust, mis tähendab tihedamat koostööd institutsioonide vahel ning äh, samuti eh, ka meie soovi võidelda terrorismi vastu, respekteerides proportsionaalsusprintsiipe, äh, eh, mis äh, tähendab ühtlasi ka eh, seda, et me üritame selle võitlust läbi viia võimalikult efektiivselt Eh, kõik teavad, et rahvusvaheline terrorism on esitanud aina uusi väljakutseid meie ühiskonnale. tegu on uut tüüpi terrorismiga, mis on väga, eh, väga eh, abstraktse ülesehitusega ja millega on väga raske võidelda. selle väljuurimine toimub globaalsel tasandil. kuna puuduvad jäigad struktuurid ja hierarhiad, siis on võimalik selle vastu võidelda ainult täpsete luureandmetega ja eh, nende ohtlikkus on viinud meid selleni, et me oleme viinud maksimumini eh, turvameetmed avalikes, eh, avalikus ruumis, kus on karta terroriaktide läbiviimist. kõik Euroopa riigid on teinud omapoolseid jõupingutusi selleks, et koordineerida oma tegevust välis- ja sisetasandil, et informeerida oma tegevusest võimalikult paremini ja üritame informeerida ka neid, kes meiega koos võitlevad terrorismi vastu. Euroopa Liidus on samuti äh, tekkinud uued äh, ühisluureagentuurid, ühisanalüüsid äh, ja selles raamistikus kirjutati alla ka leping Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, mis puudutab finantstehinguid käsitlevate sõidu, sõnumiandmete lepingut, millest me täna räägime ning äh, see on toiminud aastaid juba katkematult ilma äh, otsese, äh, otsese lepingu sõlmimiseta. minu käest küsiti libe komisjonis saadikute poolt lepingu puudumise kohta, see on adekvaatne küsimus. ja sellega seoses härra kohtunik Brugier esitas omapoolse raporti sellele kojale. kahe tuhande üheksandal aastal oli TFTP Eh, väga oluline väärtus selleks, et aidata eh, terrorismikaartide väljajoonistamist, uurimuste läbiviimist, samuti eh, kahtluste, kahtlusaluste väljaselgitamist, geograafiliste tulipunktide väljaselgitamist ja samuti ka juba algfaasis terroriaktide ennetamist. tahaksin lisada et mitte ainult kahe tuhande üheksandal aastal, vaid ka mujal eh, Euroopas, Ameerika Ühendriikides, kogu maailmas eh, käis eh, tõhus tegevus. kahe tuhande kaheksandal aastal Barcelonas, kahe tuhande seitsmendal aastal Saksamaal, Londonis pärast kahe tuhande seitsmenda aasta atakke Madridis ärgem unustage, millised olid, millised terroriaktid toimusid, samuti Balis toimusid terrorirünnakud ja nii edasi. no mõningad neist näidetest, mida ta eh, toob esile eh, kohtunik. tulemused on olnud siiani üsnagi positiivsed. infovahetus on aidanud eh, ära hoida terrorirünnakuid, samuti arreteerida terroriste, kes on rünnakud läbi viinud. enne seda ka, kui nad uusi rünnakuid oleks suutnud korraldada kahe tuhande seitsmendal aastal otsustati eh, vahetada eh, või muuta andmebaase SWIFTil. ja eh, see sundis üle vaatama need protokollid, mis selle hetkeni olid võimaldanud finantsandmete vahetamist. seda pidi tegema väga kiiresti. mandaat võeti vastu kahe tuhande üheksanda aasta kevadel. seda oli väga ebakindel hetk, see puudutas eriti just Lissaboni leppe kehtima hakkamist Äh, ning üheksaks kuuks äh, sõlmiti ajutine lepe, mille peab ratifitseerima Euroopa Parlament. tegu on ajutise leppega, mille jooksul peaks Euroopa Parlament äh, käivitama uue läbirääkimisprotsessi koostöös komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukoguga, et lõplik leping välja töötada. selline otsus langetati, võib-olla ei olnud see parim otsus kuid siiski peaks rõhutama, et eh, see eh, kokkulepe, mis sõlmiti, millest me täna räägime, on seotud eh, eraelu kaitsega ja ta teeb seda palju paremini kui seni kehtinud protokollid. see on nii sellepärast, et sellesse ajutisse leppesse on lisatud uued garantiid, mille on välja pakkunud Euroopa Parlament ja teie raportöör nüüd sooviksin ma rõhutada, et Hispaania eesistumine on äh, võtnud täiel määral arvesse Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud resolutsioonid. oleme arvesse võtnud ka Euroopa Parlamendi presidendi poolsed kirjad, kui samuti ka äh, proua Helis Plascheti poolse raporti. seda raporti poolt äh, hääletati libekomisjonis möödunud nädalal ning äh, selles osas äh, sooviksin teile tutvustada ühte dokumenti. kõigepealt äh, noh, sooviksin öelt, teatada, et Euroopa Liidu Nõukogus soovib luua sellised garantiid, mis aitaks kaitsta andmeid, mis aitaks konkreetsemalt ähm, äh, vahetada andmeid FTP ra raames ja erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide poolt. tuleb äh, tugevdada olemasoleva leppe garantiisid, mis peavad äh, kindlasti väljenduma ka lõplikus leppes, mille lõppeesmärgiks on andmete kasutus ja samuti, samuti ka absoluutne keeld andmete suvalise kasutamise kohta. me kavatseme välja töötada institutsioonide vahelise kokkuleppe, mis võimaldab ka ähm, salajasematele dokumentidele kergemalt ligi pääseda. sooviksin kindlalt välja öelda, et Hispaania eesistumine kavatseb rangelt kinni pidada Lissaboni leppest ning põhiõiguste hartast. eriti puudutab see artiklit kaheksa samas me e, võtame absoluutselt arvesse ka selle parlamendi poolt väljendatud muresid. praegusel hetkel me teame kõik seda, et see e, kompromiss, millest ma praegu rääkisin, on võimalik. Euroopa Parlamendi presidendi kiri e, Hillary Clintonile ja Timothy Kleinberile, sellele kirjale vastas Ameerika Ühendriik sooviga sooviga äh, võtta arvesse Euroopa Parlamendi poolt väljendatud seisukohti. on väga võimalik, et selle leppe vastuvõtt, millest me täna räägime, ei ole nõukogu teinud kõik nii, nagu võib-olla oleks võinud teha. kuid igatahes võib kindel olla selles, et selles, selle protsessi vältel on nõukogu kindlasti väga palju õppinud ning me võtame kindlasti arvesse Euroopa Parlamendi muresid. Te teate väga hästi, et see lepe, millest me praegu, äh, äh, mida me praegu arutame, on parandanud meie kodanike turvalisust, loodetavasti teeb ta seda ka edasi. Turel-, turvalisust nii Euroopas kui ka kogu maailmas, aitäh! suur tänu! suur tänu nõukogu eesistujale tuletaksin teile meelde võib-olla ühte asjaolu, äh, millest ma ennist ei rääkinud. me tegelikult saime nõukogult kirjaliku vastuse minu kirjale. ma olen selle edastanud fraktsioonidele. nõukogu äh, selgitab äh, oma seisukohta meie kommentaaride suhtes ja ma tahaksin teid selle eest tänada ning samuti äh, nõukogu eesistuja, tahan teid selgit-, tänada teie praeguste selgituste eest ja nüüd komisjoni nimel annaksin sõna proua Malmströmile. suur tänu, proua president, daamid ja härrad, nõukogu eesistuja. kõigepealt ma tahaksin teid kõiki tänada eilse eest näitasite üles äh, usaldust äh, meie vastu, kinnitades ametisse komisjoni, see on täna meie esimene tööpäev teema on tähtis, andmevahetus USA-ga terrorismivastase võitluse kontekstis ja seekord DFDP programmist rääkides. Euroopa Parlament muidugi on näidanud üles suurt huvi selle teema vastu, see on igati õige, kuivõrd DFDP äh, andmete jagamise ja andmete kaitse osas on väljakutse, see peab tagama kodanikele turvalisuse, eraelu kaitse ning samuti andmekaitse vahelepingu üks eesmärkidest on tagada tingimused, millest räägib Euroopa Parlament oma resolutsioonis septembris kaks tuhat üheksa. me kavatseme tugevdada andmekaitse osa, kui me räägime läbi pikaajalise lepingu osas, eriti mis puudutab õigust informatsiooni saada, selle kohta, kas õigustest on kinni peetud, tugevamad garantiid edasikaebamise osas, andmekaitse ning andmete kustutamise kohta teine Brügeri raport on olnud eh, teie käsutuses eelmisest nädalast saadik ja see näitab, kui väärtuslik on TFTP terroristide tegevuse tuvastamisel, kaasa arvatud Euroopa Liidus. siin kinnitatakse, et TFTP on olnud kasulik selleks, et eh, isikuid kinni pidada, kelle, keda saab süüdi mõista terrorismis liikmesriikides. siin rõhutatakse ka seda, et eh, tegemist on väärtusliku programmiga võitluses terrorismiga, selle kohta tuuakse ka konkreetseid näiteid, millest nõukogu ennist rääkis. me teame, et terrorioht mõnedes liikmesriikides on kõrgem kui kunagi varem ja, ja lepingu tagasilükkamine parlamendi poolt oleks tõsiseks ohuks meie turvalisusele, julgeolekule mõned liikmesriigid on selgelt välja öelnud, et nad tahavad EFTP jätkumist, nad on sellest saanud kasu minevikus ja saavad ka edaspidi. Nad meile öelnud, et usaldusväärne informatsioon EFP kaudu on olu-, oluline legitiimsete luureandmete allikas, mis on vajalikud selleks, et tegeleda Al-Qaeda terrorismiga. leping on meie ühistes huvides, mitte USA huvides. palju on öelnud andmekaitse taseme kohta vahelepingus ja see on loomulikult äh, võtmetähtsusega küsimus. ma kutsun üles teid, ilmselt on enamus seda ka teinud, lugema tähelepanelikult vahelepingut. selles on õiguslikult siduvad kohustused selle kohta, kuidas USA rahandusministeerium võib andmeid töötleda, näiteks näiteks eesmärgi määratlemine, see on seotud uurimise ning kohtu alla toomisega. siin on täielikult keelustatud andmete öö, väljakaevamine. ainus lubatud kasutamisviis on siis, kui tegemist on inimesega, keda kahtlustatakse terrorismis. andmed on täielikult anonüümsed, ainult siis, kui võib tekkida kahtlus, et üks identifitseeritud isik on terrorist, võib selle isiku andmeid välja võtta andmebaasist. rahandusministeerium on kohustatud viie aasta jooksul andmed kustutama, see vastab ka Euroopa Liidu õigusaktidele terrorismi rahastamise osas. siin on ka üksikasjalik eh, Euroopa Liidu poolne järelevaatamine, kus osalevad meie enda ande, andmekaitseorganid, tagamaks et, et täidetakse kõiki andmekaitse eeskirju. lepingus puudub kõi-, kõigi andmete edastamise nõue USA-le. ainult üks osake SWIFTi andmetest edastatakse. ja see ei muuduta andmekaitseorganite pädevust Euroopa Liidus, olgu siis SWIFTi või finantsinstitutsioonide andmed vahelepingu lõppemisega kaovad ka garantiid. kui USA saab andmeid teiste vahenditega, nagu näiteks läbi kahepoolsete suhetega Hollandilt, siis need garantiid ei kehti enam. kui vaheleping kaob, tõenäoliselt kulub väga palju aega, enne kui leitakse mingi alternatiiv. seepärast nõusoleku andmisest keeldumine seab ohtu andmekaitse ning turvalisuse ja lõpetuseks, lugupeetud parlamendiliikmed, vaheleping on ainult vaheleping. see võib-olla ei ole parim leping, mida võib kujutleda, kuid ja seda parandatakse ja seda saab parandada. Äh, komisjon valmistab nüüd ette mandaati ja suuniseid pikaajaliseks lepinguks. Need võetakse peatselt vastu, ma võtan isiklikult kohustuse teie eest, et Euroopa Parlamendi muredega tegeldaks. me soovime tugevat eraelu kaitset, andmekaitset uues lepingus Euroopa Parlamenti teavitatakse täielikult kogu selle protsessi kõikide staadiumites. ma loodan, et härra president, et see on vastuseks mõningatele teie küsimustele. suur tänu, proua volinik. suur tänu nende väga kasulike selgituste eest nõukogu ja komisjon on äh, tulnud välja mitmete äh, avaldustega vastuseks meie küsimustele ja selles osas ka, mis puudutab tulevast läbirääkimiste mandaati. ja edastanud parlamendile informatsiooni, aga on üks teine väga tähtis seik, meie oleme õigusloomeliselt kaasvastutajad ja meil lasub vastutus äh, ka rahvusvaheliste lepingute osas ja samamoodi ka SWIFT lepingu osas. ja pärast Lissaboni leppe ratifitseerimist on olukord muutunud ja ma arvan, et viimased signaalid Ühendriikide valitsuse poolt näitavad seda, et ameeriklased on teadvustanud seda äh, olukorda ja neid tõsiasju ja meie oleme kodanike poolt valitud parlament ja meie vastutame, peame tagama kodanike õiguste äh, kaitse. ma avan nüüd arutelu ja sõna on äh, fraktsioonide esindajatel, Rahvapartei nimel härra Strasser, palun. austatud härra president, mu daamid ja härrad kõigepealt tahaksin ma, proua volinik, tervitada teid teie esimesel tööpäeval ja kinnitada teile, et te võite arvestada meiepoolse koostööga. ma tahaksin öelda selle arutelu alguses seda, et meil on suurepärane koostöö ameeriklastega terrorismivastase võitluse osas ja teiseks, meie jaoks on väga tähtis kodanike julgeolek ja meie jaoks on väga tähtsad kodanike õigused ja isikuandmete kaitse. alates septembri keskpaigast oleme me tegelenud sellega, et kujundada välja oma arvamus läbirääkimiste mandaadi kohta. ja neljandaks, proua volinik, kui te lubate, siis tahaksin ma öelda, et meid mitte ainult ei huvita kõik see teema, vaid me teame, et ka meie vastutame võrdsetel alustel komisjoniga selle eest. mis puudutab seda teksti, siis me peame vaatama kahte asja, et kuidas see tekst eh, on koostatud ja mis põhjustel ei ole ta vastuvõetav ja teiseks ma tahaksin öelda, et kui nõukogu ütleb, et ta on väga mitmeid parlamendi resolutsiooni punkte arvesse võtnud, aga samas on väga palju selliseid punkte, millele ei ole üldse tähelepanu pööratud. ja julgeolekukomisjonis julgeolekuküsimuste komisjonis oleme meie öelnud just sel põhjusel, et miks meie ei saa nõustuda sellega. ja alles nüüd, hiljem on asjad hakanud liikuma. ja Ühendriikide välisminister ütles äh, ainult ütles seda, et nõukogu käsi, äh, kasutada äh, käsutuses on erinev informatsioon parlamendi käsitluses, käsutuses olevast informatsioonist. ja, ja meie sooviks on, et meil oleks hea kokkulepe, me tahame jätkuvalt arutada seda kokkulepet ja arutada seda, et kas meil on mingid tagatised, et me jõuame hea kokkuleppeni. suur tänu ja nüüd ma paluksin teid kõiki, et te jääksite teile ette nähtud aja piiresse. Äh, äh, meie võimal-, ajalised võimalused on piiratud ja nüüd annaksin ma sõna härra Schultzile äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. suur tänu, härra president. Jonathan Swift, Iiri kirjanik, Gulliveri reisides saatis Gulliveri reisima ja Swift saatis ta kääbuste riiki. ja Gulliver nägi, et tegelikult oli ta saabunud hiiglaste riiki ja see on umbes sama tunne, mis minul praegu on. mulle tundub, et Ameerika diplomaatia on järginud äh, Gulliveri eeskuju ja leidnud, et Euroopa Parlamenti võib pidada käbuste parlamendiks, aga tegelikult on nad eksinud. Cecilia, keda mm, ma tahaksin siinkohal äh, õnnitleda ka tema valimise puhul, et see ei ole mitte ainult Ameerika diplomaatia äh, viga, vaid ka Euroopa valitsuste viga, kes arvasid, et meie parlament võib nõustuda seda sellise leppega ja et et me ei anna endale aru või me ei pane tähele seda, kui me anname oma nõusoleku nii paljusid äh, tühimikke sisaldavale kokkuleppele. tegelikult äh, järgib see ainult Ameerika äh, filosoofiat, julgeolekufilosoofiat, aga sugugi mitte meie kodanike põhiõiguste kaitset, mis meie jaoks on kõige tähtsam. ei täpsustata, milliseid andmeid edastatakse, ei konkretiseerita detailides seda äh,, ja kõik see on vastuolus sellega, mis meie oleme saavutanud kõikides parlamentides Euroopa eh, Liidu eh, rahvusparlamentides ka andmekaitse osas. me oleme sellest probleemist rääkinud, kui pikaks ajaks jäävad need andmed sina registreerituks, kellel on juurdepääs ja kuidas ja kuidas on minul võimalus teavet saada selle kohta, mis tehakse nende andmetega, mis mind puudutavad ja kuidas neid edastatakse, kas need andmed on täpsed, kuidas on tagatud minu õiguslik kaitse eh, selle vastu, et kolmandatele isikustele, isikutele ei edastata neid andmeid. Nendest probleemidest kõigist on siin räägi, räägitud kuidas kustutatakse need registreeritud andmed? et võib-olla säilitatakse neid üheksakümmend aastat. ja kui mul oleks aega oodata see üheksakümmend aastat võib-olla siis, aga ja tegelikult võib-olla jäävad need andmed sinna andmebaasidesse veelgi kauemaks ajaks. Need on kõik need puudujäägid, mis on sellel kokkuleppel ja see on ka põhjus, mispärast ma pean ütlema, et tegemist on väga halva kokkuleppega ja me ei saa mingil moel sellega nõustuda. kui me selle kokkuleppe tagasi lükkame, siis peate teie läbi rääkima Ühendriikidega uue kokkuleppe osas, parema kokkuleppe osas ja mis muidugi võtaks arvesse julgeolekuhuvisid, me oleme selle poolt, aga samas peab see kokkulepe tuleb kaitsma ka kodanike eh, huvisid ja nende vabadusi ja me oleme selle, selle poolt. nii et me peame leidma kompromissi nende kahe poole vahel ja see olekski uute läbirääkimiste eesmärgiks ja seetõttu ei saa meie fraktsioon toetada seda kokkulepet ja mina teen ettepaneku hääletada selle vastu täna. suur tänu, härra Schultz. proua Intvelt ALDE fraktsiooni nimel. härra president ja tere tulemast, endine kolleeg ja hea sõber Cecilia Malmström, hea meel sind jälle siin näha. lugupeetud kolleegid, see on esimene võtmeotsus Euroopa Parlamendi jaoks Lissaboni lepingu kehtimisel, ootused on kõrged. hoidkem pea püsti, me oleme kodanikele võlgu öö, äh, õige otsuse, igasugune taktika nagu öö, äh, väärad väited, nagu tekiks julgeolekul lünk unustagem see, ärgem unustagem, et liikmeriik ei ole sugugi üksmeelsed. me võime oma nõusoleku anda ainult lepingule, mis on täielikult demokraatlikult legitiimne sisu osas ja menetluse osas. küsimus ei ole mitte nõukogu ja parlamendi vahelise käeväänamisega ega transatlantiliste suhetega. asi on Euroopa kodanikes, kellel on õigus demokraatliku ja läbipaistvale menetlusele. nõukogu vastused on äärmiselt ebapiisavad siiamaani. Euroopa kodanike demokraatlike õiguste üle ei saa kaubelda ja vastu tasuks anda lubadusi reisida Ameerika Ühendriikidesse. nõukogul on olnud loendamatuid võimalusi alates aastast kaks tuhat seitse sellega kohaselt tegeleda ja tagaleda nii julgeoleku isikuandmete kaitse kui kodanikuvabadused ning tagada demokraatlik järelevalve rahvusparlamentides või ka siis Euroopa Parlamendis esimesest detsembrist, kui nõukogul on olnud äärmiselt kangekaelne parlament, ei tohi ega saa võtta vastu otsust, kui tal puudub ligipääs kõikidele asjaomastele dokumentidele. meie valijatel on õigus teada, et meie pea, võtame kõiki aspekte väga tõsiselt ja me ei anna lihtsalt kinnisilmi nõusolekut nõukogu otsustele. kolleegid, Euroopa Parlament on väga selgelt juba aastalt väljendanud oma ootusi ning selle asemel, et rohkem ähmaseid lubadusi meile anda, peaks nõukogu lõpuks ometi oma õigustalituse arvamuse meile edastama ning soovitud informatsiooni, kus näidatakse, et andmeid kasutatakse terrorismi vastas, vastaseks võitluseks ja me, ma ei leia, et De Bruguieri teine raport on piisav. kui nõukogu tahab parlamendi nõusolekut, peab ta meie nõudmistele vastu tulema. nõukogu, see on ainus viis, kuidas meie nõusolekut saada pani przewodnicząca. suur osa, Rebecca Harms, Roheliste nimel. suur tänu, president. kõigepealt eh, esimene kommentaar. arvestades meie partnerit ja kõnelusi temaga USA-s, dialoogis ma ei tundnud ennast kui kääbusena Euroopast, vastupidi, kõneldes USA ekspertidega jäi mulle mulje, et ma õpin palju, ehk siis selle kohta, täiesti erineva õigussüsteemi kohta, selle kohta, kuidas kaitsta põhiõigusi. kontrast Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel on suur, seega ma olen tänulik USA ekspertidele selle eest, et äh, mulle sai selgeks, kui raske on meie töö ning nõukogu ei ole olnud oma ülesande kõrgusel. mis ülesanne meil on eurooplastena? kui me tahame kokkulepet, siis meil peavad olema garantiid terrorismivastase võitluse osas, kuid peab olema ka põhiõiguste kaitse tagatud. meil on jäänud teha palju tööd ja ma arvan, et on häbiväärne, et kolleegid peavad nüüd tulema ja selgitama meile, millest need raskused on tulnud. nõukogu ei ole seda arutelu üldse parlamendiga pidanud, raportöör on väga selgelt öelnud millistes valdkondades põhiõigusi rikutakse, samas kui nad Euroopas mujal on kaitstud ja veel üks märkus. väga promeeti-, problemaatiline poliitiliselt ja õiguslikult on järgmine aspekt. kuidas defineeritakse terrorismi? meil on Euroopas erinev arusaamine sellest võrreldes Ameerika Ühendriikidega ja seegi on probleemiks mis on täiesti selgelt, selge lepingus, on tõsi, et parlamendi liikmed on aruandekohustuslikud kodanike ees õiguste tagamise küsimuses. minu nägemus on, et me ei peaks nõustuma lepinguga, kus härra Weber, härra Langen, härra Schulz, paljud teised on korduvalt öelnud, et tegemist on olemasolevate õigusaktide rikkumisega, me peame nüüd astuma pikema sammu. me peame teatama selle kodanikele. me peame maha hääletama vahelepingu, mitte selleks, et seda edasi lükata, vaid me peame sellele vastu hääletama. ma ei arva, et parlament saab taganeda oma vastutusest siin me oleksime võinud pidurdada juba novembris, kuid me ei saanud enamust, nüüd aga me peame selle sammu astuma. pärast konsultatsioone USA-ga ütlen ma seda teades, millest ma räägin. me oleme paremas läbirääkimiste positsioonis sellisel juhul, me suudame tagada rohkem turvalisust, paremad äh, kodanike õigused Euroopa Liidus ja võib-olla potentsiaalselt ka USA-s. suur tänu, proua Harms ja nüüd Timothy Kirkhope president, nagu minu kolleegid, olen ka mina olnud väga pahane selle peale, kuidas, kuidas nõukogu suhtus äh, parlamendiga konsulteerimisse äh, selles küsimuses, sellele ei, ei tohiks üle, ülevalt alla vaadata. see, kuidas äh, seda lepingu osas on läbirääkimisi peetud, ei ole aktsepteeritav kuid mind pisut on lohutanud siiski Ameerika Ühendriikide võimuesindajad. et on olemas teatud siiski turvapiirangud sellele lepingule. nii et me ei tohiks karta tule, tulevikus lepinguid, mis puudutavad Euroopa turvalisust. ma ei tea, kas see leping vastab meie mõistetavatele nõudmistele. minu meelest meil on vaja aega enne seda, kui me oma eh, meetmetega üritame edasi minna selles olulises küsimuses. suur tänu, härra Kirkhope ja nüüd saab sõna härra Biski. härra president, daamid ja härrad, Swifti leping on Äh, äh, juurutatud seda, äh, võttes aluseks väga kahtlase, kahtlaseid meetmeid ning see respekteeri ka kohustust konsulteerida Euroopa Parlamendiga, siin on tegu suure venna väikse variandiga. härra Barroso üritab meile selgeks teha, et äh, me aktsepteeriks tema poolt midagi, mida me aktsepteeriks ka oma valitsuste poolt. minu meelest äh, on see viga, et, äh, et uurijatel on aastate, kümnendite vältel ligipääs isikuandmetele ilma igasuguse kontrollita. sest, sest midagi pole öeldud selle kohta, kui kaua andmeid salvestatakse ja säilitatakse. kodanik äh, muutub automaatselt kahtlusaluseks lihtsalt sellepärast, et olemas on ja seda Euroopa Liidus. me lubame, et teised riigid jä-, luuraks ja jälitaks Euroopa kodanikke, mida sellest arvavad näiteks äh, Deutsche Bank või teised äh, Saksa ettevõtted, Euroopa ettevõtted. kas see tulevikus hakkabki nii olema, et teiste riikide näiteks maksuinspektorid saavad osta finantsandmeid, mis on pettuse abil kätte saadud? Euroopa Liit peab selles osas tegutsema hakkama, võtkem näiteks Google'i tema peab samuti kinni pidama teatud piirangutest. jah, terrorismi vastu peab võitlema, terrorismi põhjuste vastu peab võitlema, terrorismi allikate vastu peab võitlema, võitlema, kuid ohvriks ei tohi tuua meie väärtuseid. siin on räägitud meie mm, väärtuste ühendusest. meie üritame kõiki asju teha nii-öelda swift, kiiresti. Teraz przechodzimy do innych pisanych mówców. Pan suur tänu. on veel teisi sõnavõtjaid, kes on sõna soovinud? Tiit Populaari Europeu uue favor dan elftei. ma räägin väga selgelt, Euroopa Rahvapartei on selle leppe poolt ja homme kavatseme selle leppe poolt, Swifti poolt hääletada, ma ütlen seda, miks sest Euroopa Rahvaparteil on äh, kaks põhilist muret, millest esmane on meie kodanike turvalisus. me peame garanteerima, me peame garanteerima nende julgeolekut ja seda ütlevad need eksperdid, kes äh, palgati selleks, et olukorda uurida ja selleks, et kindlaks teha, kas see lepe toetab kodanike turvalisust ma arvan, et selle, seda vastu võttes muutub turvalisemaks kogu Euroopa ning ka muutuvad turvalisemaks riigid väljaspool Euroopat, muutuvad turvalisemaks ka Ameerika Ühendriigid. ma olen nõus nendega, vabandust, ma ei ole nõus nendega või sellega, et nõukogu ei võtnud parlamendi ettepanekuid kuulda. ma arvan, et nõukogu on nüüd kuulnud, mis meil öelda oli ja ta võtab seda arvesse. samuti ma olen nõus palju kolleegide poolt väljendatud muredega, mis on konfidentsiaalsuse küsimuse pärast mures. kuid ärgem unustagem, et tegu on siiski ajutise lepinguga. me eh, kindlasti suudame eh, sisse viia parema lepingu, mis annab paremaid garantiisid meie kodanikele. mina paluksin, kallid kolleege, et te võtaks arvesse meie uusi ettepanekuid, et me saaks paremini kaitsta eh, ja eh, oma väljakutseid ja et me ju saaks julgelt silma vaadata oma viiesajale miljonile valijale ja ütle, öelda neile, et meie oleme mures nende turvalisuse pärast. on, ole, me oleksime valmis hääletamist edasi lükkama kui me suudaksime selles osas konsensusele jõuda, vastasel korral me hääletame selle leppe poolt. suur tänu. Äh, me kõik soovime võidelda Euroopa kodanike nimel ja äh, terrorismi vastu ning sellepärast me ei kavatse homme hääletada, me äh, kavatseme hääletada halva leppe vastu tegu ei ole mingisuguse sektantliku küsimusega eh, või fraktsioonilise küsimusega, vaid tegu on halva leppega, mis on halvasti kokku pandud ning see rakendatakse terrorivastase võitluse vankri ette. mina olin kunagi eh, muide advokaat, Benjamin Franklin ütles kunagi, see, kes eh, eelistab nii väga turvalisust vabadusele, ei ole kumbagi väärt Euroopa kodanikele on vaja head lepet. Koreperis eh, tõi eh, nõukogu esile eh, kõik sellised küsimused, mis meie fraktsiooni jaoks oli väga oluline, ka proua Clinton tunnistas oma kirjas, et parlamendil oli teatud määral õigus. kuid mitte kumbki ei andnud meile võimalust seda probleemi lahendada, sellega seoses äh, tuleb meil liikuda parema lepingu poole kogu parlamendi jaoks. meie fraktsioon pöördub kogu fraktsio-, kogu parlamendi poole, et me toetaks raportööri, et me saaks parema lepingu võitlemaks terrorismi vastu. meil on vaja paremat lepet ja seda me kindlasti äh, äh, soovitame ka kõigile sotsiaaldemokraatidele. Augustin Dias de Mera Garcia suur tänu. nüüd härra Dias de Mera, poolteist minutit. tänan. ma ei jaga seda, kuidas seda lepet koostatud on. Lissaboni lepet peavad kõik respekteerima. mis puudutab aga asja sisulist küsimust, siis kõige suurem kahju, mida me saame terrorismile teha, on nende finantseerimine ära kaotada. sellega seoses tuleb lõppleping kiiresti välja töötada. vähemalt üheksa Ehm, üheksal juhul on SWIFT ja TFTP aidanud efektiivselt võidelda Euroopas, eh, Aasias, Aafrikas ja Ameerikas eh, eh, terrorismi vastu. mis peab siis lõpuks peale jääma? kas me peame andma suuremad võimalused kohtunikule või eksperdile? selles küsimuses ei ole arutatud lahenduse saavutamist ega ei ole saavutatud seda lahendust andmed tegutsevad, andmete, andmete kogunemine üritab ära hoida terroriaktide läbiviimist, neid andmeid ei kasutata mujal, need ei viida muudesse eh, andmebaasidesse. ma loodan, et Ameerika Ühendriikide valitsus ja Ameerika suur demokraatia äh, Äh, aitavad meil tugevdada äh, suhteid omavahel ja aitavad meil olla vastastikku usaldusväärsed ning sellega seoses ma öö, äh, loodan Euroopa Koja öö, toetuse peale ja see, seda toetust hindavad ka proua Clinton ja härra Kleidner. et me teame juba, mida meil vaja teha on, meil on vaja kiiret institutsionaalide, institutsioonide vahelist lepet. E, suur tänu tänu, üheks minutiks härra Lambrinidis. härra president, lihtne kiri nõukogult selle kohta, et läbirääkimiste suunised täielikult sisandavad parlamendi muresid, et läbirääkimised algavad otse kohe USA-ga, mitte mingil hetkel tulevikus, et parlament on täielikult kaasatud nendesse läbirääkimistesse, see ole, sellest oleks võinud piisata. ja seda poleks olnud ka ehk kuigi raske olnud anda selleks, et leevendada parlamendi muret selle kohta, kuidas meiega on käitutud minevikus. aga te ei teinud seda isegi mitte täna. andmete esitamine massina ei ole probleem, ütles nõukogu. ainult mõned andmed jõuavad sinna. SWIFT ütlevad, et, ütleb, et see pole nii. USA administratsioon ütleb, et see ei ole nii. mida te ütlete, seda, selle kohta pole tõendeid. Te ütlesite, et suunised läbirääkimisteks, kus need siis on? arvestades tänast survet, miks te ei või meile öelda, millega te olete nõus, millega te pole nõus parlamendi osas. Te teete ainult üldisi avaldusi. härra president, ma leian, et on äärmiselt oluline koos võidelda USA-ga terrorismi vastu. ma kutsun USA-d üles ning nõukogu väga tõsiselt koostööd tegema koos meiega pärast homset hääletust, mitte hakata tegutsema kahepoolselt, mitte unistama solidaarsuse lõhkumisest, töötagem koos selleks, et kaitsta põhiõigust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 tegelikult ma tahtsin märku anda, et ma tahan kõneleda vaba mikrofoni raames. Birgit. Birgit Sippel. suur tänu. palju on olnud juttu SWIFTist viimastel nädalatel, igaüks, kes seda jälgis, oleks võinud sellele jääda mulje, et kui meil SWIFTi pole, siis kogu maailm laguneb ja Atlandi-ülesed suhted ka ja pole võimalik võidelda enam terrorismiga vastakem sellele, et see on naeruväärne, see pole tõsi. nõukogu ei ürita päästa olulist vahendit, ta üritab lihtsalt päästa end häbist. nii lihtne see ongi. SWIFT võiks olla üks vahend võitluses terrorismiga. nurjunud rünnak kahekümne viiendal detsembril näitab, et mitte andmetest pole puudus puudus on andmete haldamisest, nende korrektsest käitlemisest. leping on lihtsalt jama. selle asemel, et tagada õiged meetmed ehk siis kahtlusaluste kohta käivad andmed, igal kuul edastatakse andmeid USA-sse, kusjuures äh, kodanikuvabadusi rikutakse ning õigusriiki põhimõtteid rikutakse, kui USA ütleb ning nõukogu tõesti võiks vastata sellele kriitikale, siis poleks mingisugust põhjust toetada lepingut praegusel kujul. kodanike huvid on need, mida tuleb arvesse võtta. me tahame uusi läbirääkimisi, mis viivad hea kokkuleppeni, millest saab siis ka hea vahend võitluses terrorismiga härra Lopes Aguilar. tänan, härra president. Lissaboni lepe on kaasa toonud uue aasta selle parlamendi jaoks, samuti ka nõukogu ja komisjoni jaoks. härra ministri sõnavõtt võtab seda arvesse Euroopa Parlamenti tuleb kuulda võtta, meie nõudmiseid eh, tuleb eh, arvesse võtta, võtab arvesse ka seda, et selle leppe koostamine ei toimunud nii, nagu oleks pidanud. kuid ta andis ühtlasi lubaduse välja töötada eh, tulevane leping, mis võtaks arvesse raportööri poolt esitatud nõudmisi, mis garanteeriks, et eh, on võimalus hagi esitamisele ja samuti ka eh, suuremale andmete kaitsele, see tähendab ka suuremat äh, kodanikevabaduste kaitset ja sellega seoses olgu selle arutelu tulemus milline tahes, kuid me paluksime siiski, et need läbirääkimised algaks võimalikult kiiresti ja et, et võetaks arvesse Lissaboni lepet, Euroopa põhiõiguste hartat ja ka fakti, et meie parlament esindab viitesada miljonit kodanikku, kellel on põhimõtteline õigus nagu turvalisusele. Catch the eye nüüd vaba mikrofon, härra Voss, üks minut. suur tänu, härra president. ilma tõhusalt toimiva teabevahetuseta sellel liiguvuse ajastul ei ole võimalik tagada turva, turvalisust ja me peame kodanikke kaitsma terrorismirünnakute vastu. ja seetõttu peame me leidma tasakaalu ühelt poolt julgeoleku ja teisalt eraelu puutumatuse vahel see kokkulepe peab tagama sellise tasakaalu. aga ma arvan, et selles osus, osas on nõukogu toiminud ähm, väg-, mitte kõige paremini, ma arvan, et peaksime olema, ta oleks pidanud olema tunduvalt konkreetsem, see programm ja SWIFT. igal juhul niikaua, kui meil ei ole sajaprotsendiliselt meie soovidele vastavat kokkulepet, on kasu ka vahekokkuleppest ja mina oleksin edasilükkamise poolt kallid kolleegid, tegemist on väga tähtsa aruteluga ja seetõttu ma ka praegu katkestasin teid. kõik äh, ületavad neile mõeldud äh, kõneaega, meil on veel üksteist inimest äh, sõnasoovijate nimekirjas ja kui te ületate teile ette nähtud aega, siis, siis me ei suuda jääda meil ette nähtud aja piiresse härra Lihtfeld, mitte keegi ei kahtle selles, kuivõrd vajalik ja tähtis on terrorismivastane võitlus. aga arenenud demokraatlikes riikides peame me esitama endale küsimuse, mida me teeme ja kuidas me seda teeme. ja antud juhul on sellele küsimusele lihtne vastata. ühelt poolt äh, kahtlustatakse viitesadat miljonit inimest ja see kõik puudutab otseselt nende õigusi ja neil ei ole võimalust ennast otseselt kaitsta ja eiratakse demokraatlikku äh, demokraatlikke põhimõtteid ja nüüd parlament peab andma oma nõusoleku sellele, ja nõukogu üritab meile peale suruda seda kokkulepet, minu ettepanek on, me hääletaksime selle vastu. suur tänu, härra Schluter, üks minut, palun. Ingenting stoppas, inga terrorist. suur tänu, ma tahaksin öelda seda, et ühtegi terroristi see leping ei peata. eesistuja mainis nelja rünnakut. ühtegi neist tegelikult ei hoitud ära. võib-olla tagantjärele oli lihtsam neid uurida, kuid turvalisust tegelikult on vähendatud läbi selle lepingu interneti järelevalve meha-, mehhanismid samuti vähendavad turvalisust, et sellepärast, et kui mehhanismid on olemas, siis inimesed lihtsalt lähevad peitu. Äh, internet pakutab, pakub anonüümseid teenuseid, sama käib pankade kohta, inimesed kasutavad kõrvalteid. see turvalisuse vähendamine on halb kodanikele, see on halb kokkulepe. mina ütlen, et tegelikult peaksime täielikult läbi vaatama kogu oma terrorismi vastase võitluse seadustikku, kui palju see maksab ja kuidas see täpselt mõjutab vabadust, võrdsust ja alles selle põhjal saaksin ma öelda, kas ma hääletaksin mõne uue õigusakti poolt või vastu. me ei taha ka, ka saladokumente, tahame. sõbrad, palun üks minut. no resign. Eh, pan Koch. härra Koch nächsten Thema, zum nächsten Thema wollte ich mich melden, Dankeschön. ma tahtsin tegelikult järgmise teema puhul sõna. Pan Zemke. härra Zemke. Chciał uwagę zwrócić na następujące dwie moim zdaniem ważne sprawy. Otóż... Tänu, tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele võtmeküsimusele. Pole kahtlust, et me peame võitlema terrorismi vastu kuid küsimus on hoopis, kuidas seda teha ja kuidas jõuda kokkuleppele USA-ga. seega kaks küsimust. kõigepealt, see kokkulepe on väga ühepoolne. kas me oleme mõelnud selle peale, et liikmesriikide andmeid koguvad teenistused äh, USA-s võiks leida kasutust meie Euroopa terrorismivastases võitluses. ja teiseks, võtmesüüdistus põhineb sellele, et kõik finantsandmed äh, hulgi saadetakse edasi, meie peaksime tuginema põhimõttel, et luureteenistused Euroopas ja Ameerikas saavad andmeid ainult süüdistatavate kohta. härra Marinescu. mulțumesc, domnule eh, președinte consiliul a trimis acordul către parlamentul european. suur tänu härra president nõukogu edastas parlamendile väga hilja oma seisukoha ja see ei ole vastuvõetav ja loodetavasti see tuleva, tulevikus ei kordu. teisalt ma olin meeldivalt üllatunud äh, koostöö äh, Ühendriikide ametivõimude koostööst Euroopa Parlamendiga ja ma loodan, et ka tulevikus saab see niimoodi olema. aga me ootame Ühendriikide poolt samaväärset huvi Visa Waiver programmi vastu. Ühendriigid on siiani keeldunud äh, viisade, viisanõude tühistamisest Euroopa äh, kodanike osas mis puudutab SWIFTi kokkulepet, siis läbirääkimisi ei peaks katkestama ja eriti nüüd, kui meil on võimalik äh, pikaajaline kokkulepe saavutada. proua Lichtenberg. Äh, suur tänu, härra president. täna nõukogu tunnistas, et läbirääkimiste tulemus ei ole just kõige parem ja me peame seda ära kasutama selleks, et äh, olukorda parandada ja saavutamaks midagi paremat. kui me nüüd otsustame edasilükkamise kasuks, ja siis kunagi täiskogul oleme me täpselt samasuguses olukorras ja mitte midagi ei ole muutunud. aga lubada, et järgmiste läbirääkimiste käigus asjad lähevad paremini, aga ilma parlamendipoolse sekkumiseta ei ole see võimalik. seda lubati meile juba ka varemalt ja öeldi, et seekord saavad asjad olema teistmoodi. nii et ei ole mitte mingisugust mõtet edasi lükata, vaid me peame saatma väga selge sõnumi ja julgeoleku alased tühimikud või puudused, mis võivad tekkida, kui me ei nõu-, nõustu selle vahekokkuleppega, siis sellist tühimikku ei teki, sellepärast et on olemas ka vastastikune õigusabi. Karim, üks minut. meie kodanike turvalisus on loomulikult äärmiselt tähtis meile kõigile. liiga lihtne on süüdistada meid pehmes lähenemises kui tegelikult me peame kaitsma kodanike vabadusi, ma olen korduvalt näinud, kuidas rahvusparlamendid käituvad äh, suhtudes meie parlamendi tegevusse. SWIFT on üks edunäidetest ja me toetame selle tüüp, selle tüübilisi näiteid, kuid sama tähtis on ka keskenduda nendele juhtumitele, kus SWIFT pole olnud edukas või on valmistanud meile pettumuse, on olnud äh, halbu uurimisi Euroopa Liidus. minu valimisringkonnas kaksteist süütut inimest äh, peeti kinni ja neile ei suudetud süüdistust esitada ning kinnipidamise hetkel teati neile, et finantstehingud olid osaks tõendistest nende vastu. mida me võime sellest, äh, nendest halbadest näidest õppida? nõukogu, astugem tagasi, meil on praegu aega. see ei ole, meil on viis edasiliikumiseks nõukogu, astugem tagasi, mitte just, mitte parlamendi pärast, vaid meie kodanike pärast. suur tänu, härra Koilju. Um suur tänu, härra president. meie riigis, kui äh, politseil on vaja juurdepääsu panga andmetele, siis on talle vaja selleks kohtuotsust. ma ei saa nõustuda sellise kokkuleppega, kus miljonid panga, erinevad pangaandmed edastatakse ilma kohtu vastava loata ja äh, Ameerika politsei saab nendega tutvuda, nii et äh, siin on väga tugev tühimik äh, isikuandmete kaitses ja siin ei ole järgitud ka proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtet ja see, ka see on vastuvõetamatu ja meie meelest see kokkulepe peab olema hästi läbi räägitud kokkulepe, aga kuidas seda korralikult hästi läbi rääkida, siis peab olema selleks ka vajalik ja hea lähtepositsioon ja meie oleme vahe, vahekokkuleppe vastu ja meie soovime tugevat ja head alust uuteks läbirääkimisteks läb,, räägimaks läbi hea kokkuleppe üle. suur tänu, proua Vlasikova-Benova, viimane sõnavõtja pán minister pani komisárka vraví sa že suur tänu härra president nõukogu esindaja proua volinik ütles et võrdsetel alustel tuleb öö, äh, sõlmida see kokkulepe aga olukord näitab et me ei ole võrdsetel alustel Ühendriigid ootavad meie poolt midagi aga ja meie peame vastama nende ootustele. Euroopa Parlamendil on pärast Lissaboni lepet tunduvalt suurem võim ja meie sooviks on tagada viiesaja miljoni Euroopa kodaniku huvid ja me, meie, minu sooviks on samuti, et vaadataks äh, ülese kokkuleppe ja viidaks sinna sisse meie soovid, sellepärast et meie oleme ju ainsad, kes otseselt esindavad Euroopa kodanikke ja meie sooviks on, et meie ootused leiaksid kajastamist ka selles kokkuleppes. väga paljudel Euroopa Liidu liikmesriikidel on probleeme terrorismiga, Hispaania on kokku puutunud äh, sellega juba väga ammu ja väga pikka aega ja kõike seda ma sooviksin, et nõukogu võtaks ka arvesse. E, kolleegid, ma andsin kümnele inimesele sõna, rohkem me lubada ei saa, nüüd anname sõna nõukogule. suur tänu teile, härra president. kõigepealt ma sooviksin teile kinnitada, et ma kuulasin väga suure huviga teie kõikide sõnavõttusid ja kuulasin ka seda, kuulsin ka seda, et äh, toetust oli, oli ähm, vähem kui kriitikat, kuid ma olen ka kriitika eest tänulik ning sooviksin loomulikult rõhutada seda, et kõige et äh, tänulik olema selle eest, et äh, taaskord võisin ma konstanteerida, et valitseb harmoonia komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel kui soovime kaitsta meie väärtuseid ning võidelda otsustavalt terrorismi vastu, ükskõik millist tüüpi terrorismi vastu. ning see peab esimesena selgeks saama. mis puudutab täna õhtul arutatavasse lepingusse SWIFT, siis ma sooviksin eristada teineteisest, siin oli kaks erineva tüüpi kriitikat mõned kritiseerisid vormilist külge, teised jällegi sisulist külge. mis puudutab asja vormilist külge, siis äh, neid, seda kriitikat kõlas väga palju, isegi nende kolleegide poolt, kes äh, leidsid, et selline leping on iseenesest vajalik. oma sõnavõtus ma juba ütlesin ja rõhutan seda nüüd veel kord, et äh, on võimalik, et asju oleks võinud teha paremini kindlasti oleks võinud teha paremini, kuid ma ütlesin ja kordan seda veel kord, et äh, äh, ajakava oli selline, nagu ta oli. nõukogu ja komisjon pidid äh, tegutsema väga kiiresti. igatahes ma sooviksin kindlalt välja öelda, et eh, nõukogu kindel soov on, et asju enam niimoodi ei aetaks. tuleb tegutseda teistmoodi mõningad parlamendiliikmed panid küsimärgi alla ilmselt seoses oma isiklike kogemustega, et tegu on äh, lubadusega, mida on esitatud siin kojas pidevalt ja mida ei ole täidetud. mina sooviksin öelda nõukogu poolt, et tegu on kindla seisukohaga, mille aluseks on Lissaboni lepe mis näeb ette, et Euroopa Parlamendi roll muutuks aina suuremaks, et kodanikud tunneks, et neid esindatakse. ja tegu on Hispaania vankumatus seisukohaga, eh, mis, kes on alati algusest peale eh, vankumatult toetanud Lissaboni lepet. tulevikus hakkame tegutsema teisel viisil kui nõukogu sõna ei usaldata, selleks on teil kahtlemata õigus, siis tahaksin meenutada, et Euroopa eh, Lissaboni lepe eh, sunnib meid asju teistmoodi ajama. tegu on ju seadusega, mis garanteerib, et tulevikus eh, tegutseme teistmoodi, teie toel, komisjoni toel ning loomulikult väljendades ka seda vaimsust, mida siin äh, väljendatud on, mis üritab äh, tasakaalu leida äh, ühest küljest julgeoleku, teisest küljest meie väärtuste vahel, tegu on Euroopa vaimsusega ning sellega on nõukogu täiesti nõus. nüüd, mis puudutab asja sisulist küsimust, siis ma sooviksin mõningatesse detailidesse laskuda, eriti konkreetsetesse detailidesse, mida on kritiseeritud. mõningatest aspektidest Äh, olid, äh, oli, mõnikord oli tegu kriitikaga, mis ei, millel ei ole alust, näiteks äh, väideti seda, et SWIFTi leping sellisel kujul, nagu ta praegusel hetkel esitatud on, võimaldab andmeid lihtsalt edastada, kuid see siiski ei ole päriselt niimoodi. nimelt täielisi andmeid lubatakse ainult väga erakorralistel tingimustel edastada vastavalt artiklile neli punkt kuus selles lepingus. samuti esitati mõningaid süüdistusi, mis on üsnagi pinnapealsed, ma ei hakka neile küsimustele siiski äh, siinkohal vastama, kuid ma tahaksin öelda siiski järgmist. tahaksin rõhutada, nagu seda ütles volinik, nagu seda on öelnud siin mõningad kohalviibijad, et äh, leping on olnud väga positiivne terrorismivastases võitluses. ja ma tõin ka mõningad äh, näited äh, ja rohkem näiteid on härra Brügeri raportis kirjas, ma võin teile äh, öelda, et minu kodumaal on sära hoidnud ühe või vähemalt kaks ähm, kaks ähm, terrorirünnakut ära hoitud ning samuti on ka kahe tuhande neljanda aasta märtsirünnakuid uuritud äh, SWIFTi abil ja ära hoiti ka Barcelonas äh, läbi viia terroriakt, kõik need, kes seda, äh, selles rünnakus kavatsesid osaleda, on praegu vangis. nii et jah, sün-, see on aidanud traagilisi sündmusi ära hoida. nii et te olete ilmselt nõus, et kui see lepe kaotaks kehtivuse, siis see vähendaks meie kodanike turvalisust see lepe on toiminud, ta toimib siiani, kui tema kehtivus katkeb, siis meie turvalisus kannataks selle all. ma ütlen selle selgelt välja, et keegi ei sünnitaks me, süüdistaks meid äh, liigses dramatiseerimises. nii et äh, ma tahtsin rõhutada, et on väga-väga oluline, et see leping kehtiks ka edasi. tahaksin öelda ka seda, et on väga võimalik, et seda lepingut äh, on võimalik kritiseerida, seda on siin täna õhtul väga palju kritiseeritud. kuid ma arvan, et oleksite nõus sellega, et see leping on palju parem kui see protokoll, mis aastaid garanteeris andmete vahetust Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. ilmselt see leping ei ole parim võimalik. kindlasti on teda võimalik parandada. kindlasti on paljud kriit-, siin kuuldud kriitikad õigustatud, kuid ma arvan, et on parem see, kui mis, kui see, mis meil enne oli Euroopa eh, Komisjon ja nõukogu eh, on üritanud teha kõik selleks, et sellised arengud, eh, mis võivad ohustada põhiõigused ja vabadusi, läbi ei läheks. sellega seoses ma tahaksin rõhutada, et on väga oluline, et seda lepet ei katkestataks ning tuleb välja töötada uus äh, alaline leping, millesse saaks kaasata väga paljud nendest mõtetest, mida me siin täna kuulnud oleme ja millega saaks, mille kohta saaks avalikult öelda, et me oleme sellega nõus. see on meie jaoks selge lubadus ja see on ka, see, see oli ka kirjas selles avalikus kirjas, mille Euroopa Liidu Nõukogu esimees saatis parlamendi presidendile. täna on tegu äh, ajutise lepinguga, mis parandab olemasolevat olukorda ja tegu on lepinguga, mis kehtib üheksa kuud ja me kavatseme teha kõik selleks, et jõuda lõpplepinguni, milles me saaks äh, kindlasti arvesse võtta kõiki neid äh, muresid, mis siin parlamendis väljendust on leidnud. tahaksin lõpetuseks öelda seda, et me ei saa mööda vaadata tänaõhtusest arutelust me ei saa eitada, et äh, seda lepingut on väga äh, rangelt ja karmilt äh, kritiseeritud, mille osa kriitikast oli õigustatud, teine osa võib-olla pisut vähem õigustatud, kuid me kindlasti võtame seda arvesse. tahaksin paluda nõukogu nimel, et me, et ta annaks meile aega. et Äh, rääkid, arutada sellest aru-, rääkida sellest arutelust äh, oma kolleegidega nõukogus, aru-, pidada ka komisjoniga ning läbi rääkida ka Ameerika Ühendriikidega, millised on võimalused jõuda parema lepinguni. aega, et mõne nädala pärast tulla tagasi parlamenti ja kinnitada teile, et meil on olemas piisavad alused selleks, et, et alaline leping alla kirjutada, mis oleks ka teile aktsepteeritav. tahaksin veel kord rõhutada, et palju teie poolt väljendatud kriitikatest langevad täielikult kokku ka eh, nõukogu muredega. proua Malmström, palun. tänan. suur tänu, daamid ja härrad, see on olnud äärmiselt oluline arutelu. see on tõsi ja õigeaegne, sest me räägime nii tähtsatest küsimustest, sellest, kuidas tagada kodanike turvalisus ning kuidas tagada kohane infovahetus äh, kõrge andmekaitse tingimustes. nõukogu eesistuja rääkis küsimustest, vääritimõistmistest, Brügieri raportis on üks osa vastuseid, me peame mõistma ja meenutama, miks meil üldse on vaheleping. miks ta meil on? sellepärast, et SWIFT Äh, tegutses ja me sattusime olukorda, kus puudus regulatsioon andmeedastuse kohta. nõukogu ja komisjon seega tegutsesid kiiresti selleks, et midagi korraldada, nii et me saavutasime teatud järeleandmisi USA poolt ning ka mõned väga head andmekaitsemehhanismid ning liikmesriigid pöördusid komisjoni poole selleks, et me, meie lähenemine tõesti võiks olla üle-euroopaline, selleks, et vältida kahepoolseid kokkuleppeid, seda on oluline meeles pidada see on vaheleping, nagu öeldud. see, ta saab ja seda ka parandatakse, see on ka komisjoni kava ja nõukogu kava kaasata vastavalt äh, Lissaboni lepingule Euroopa Parlament alalise kokkuleppe sõlmimisse. meil on vaja selgitust äh, edasikaebamise, andmete töötluse, kustutamise kohta alalist kokkulepet on vaja ka garantiide osas, paranduste osas, infole ligipääsu osas. miks komisjon seda pole teinud? küsis härra Lambrinidis. komisjon on kuusteist äh, tundi ja kakskümmend minutit ametis olnud. see on väga, väga oluline läbirääkimiste mandaat. me peame seda ju arutama komisjonis. enne kui me sõnastame läbirääkimiste mandaadi, mille üle me võiksime arutada Euroopa Parlamendiga me oleme väga vähe aega olnud ametis. nii, sellist asja meie käest ei oleks saanud paluda. härra Barroso ütles väga selgelt kirjas president Buzekile, et me töötame läbirääkimiste mandaadi kallal niipea kui võimalik, esitame selle Euroopa Parlamendile ja tagame, et te olete täielikult teavitatud kõigis etappides. hääletuse edasilükkamine on võib-olla hea mõte, võib-olla meil läheb aega mandaadi arutamiseks ja esitamiseks, siis jääb teil aega dokumentidega tutvumiseks ja komisjon on valmis teiega koostööd tegema ning nõukoguga, et me saaksime parema alalise kokkuleppe. suur tänu, proua volinik, lugupeetud kolleegid, siniste kaartide reegel ei kehti nõukogu ja komisjoni avalduste ajal, kuid praegu on meil tegemist äärmiselt olulise aruteluga, see, ta, me peame otsustama homme selles küsimuses, nii et ma paluksin teid, see küll ei vasta eeskirjadele, luban kaks lühikest küsimust siiski. härra Schultz ja härra Lambrinidis, härra. ja rohkem me lubada ei saa, muidu meil läheb veel kaks tundi arut-, arutluseks. jah, härra president austatud nõukogu eesistuja, ma kuulasin teid äh, suure tähelepanuga, nii nagu ka kõik äh, äh, kolleegid, kes siin kohal on. Te kasutasite järgmist sõnastust. andke mulle rohkem aega selleks, et mina ja minu nõukogu kolleegid saaksime arutada. andke mulle rohkem aega, et ma saaksin uuesti tagasi tulla teie ette parema kokkuleppega. mul on väga täpne küsimus kas ma äh, pean seda mõistma kui midagi, mis ütleb, et nõukogu ei rõhuta enam selle kokkuleppe esmatähtsust, vaid et ta tahab läbi rääkida uut kokkulepet Ühendriikidega, kas see oli see, mida te soovisite öelda? suur tänu, teine küsimus, härra Lambrinidis. okei okay kas nõukogu on teadlik sellest, et äh, möödunud aastatel SWIFT ei ole kunagi edastanud spetsiifilisi andmeid, sest nad ei saa üksikuid andmeid äh, välja võtta ja edatavad andmed massidena ja seetõttu on kokkulepe Ameerika Ühendriikide ja SWIFTi vahel tagamaks, et plokiviisi edatatud andmeid ei töödeldaks massiviisiliselt kas te olete teadlik, et vahelepingus pole isegi ühtegi väikest järeleandmist parlamendile ja kui mul on õigus, nagu ma loodan, kas komisjon ja nõukogu võtavad kohustuse ploki andmete küsimust väga tõsiselt võtta läbirääkimiste mandaadi väljatöötamisel yeah.? anname pisut aega nõukogu eesistujale. väga olulised vastused. tänan Euroopa Liidu Nõukogu soovib veel kord rõhutada, kui oluline on see, et äh, finantsandmete edastus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel ei katkeks. samuti oleme me teadlikud sellest, et ennetused, soovitused, kriitikad Euroopa Parlamendi liikmete poolt äh, tuleb läbi arutada ja sellega seoses ma palusin aega. meil oleks võimalik see e, läbi mõelda, läbi arutada koostöös erinevate liikmesriikidega. saaks rääkida, e, e, arutada seda asja enne uue leppe sõlmimist. mul on vaja aega selleks, et kindlasti kaasata Ameerika Ühendriigid uude, uue leppe väljatöötamisse ja et see sisaldaks eh, erinevad piirangud ja kontrollivõimalused, mille vajadust rõhutati täna Euroopa Parlamendis. meil on vaja alalises leppes eh, leida parem tasakaal vabaduse ja julgeoleku vahel. mul oleks vaja aega selleks, et see võimalik, võimalus läbi arutada, et olla tagasi parlamendis, et täiskogu istungile, et mul oleks võimalik öelda, et meil on Ameerika Ühendriikide poolne lubadus, meil on komisjoni ja nõukogu poolne soov lisada Euroopa Parlamendi soovitused lõppteksti. see tähendab seda, et see arutelu oleks teistsugune kui tänaõhtune arutelu. suur tänu selle eest, et me peame säilitama poliitilist tasakaalu. väga lühikesed küsimused. härra Veeber kõigepealt. see on ebaharilik arutelu, seega paremalt poolt kaks küsimust samuti. kolleegid, mina vastutan selle eest ja võite kaebuse esitada. Ich glaube, das ist sehr nützlich, Herr Präsident, und besten Dank dafür, dass Sie das ermöglichen jah, ma arvan, et teil on õigus, härra president, ma arvan, see on väga kasulik ja suur tänu, et te lubate neid küsimusi esitada. tegemist on väga delikaatse küsimusega. kui ma õigesti aru sain, siis nõukogu esindaja ei saa meile tagada seda, et see kokkulepe ei jõustu. et kui me anname aega lükkame edasi. minu küsimus on järgmine, et kas nõukogu esindaja võib meile kinnitada, et kuu aja jooksul esitatakse meile eh, kokkuleppe eelnõu, kus need eh, meie soove on arv, arvesse võetud või on rohkem aja vaja, sellepärast et tingimusteta edasilükkamine, see on väga raske parlamendi jaoks. me peame täpselt teadma ja nõukogu peab meile garanteerima selle, et edasilükkamise juhul, et mis siis toimub, milline see otsus saab olema. teine küsimus. suur tänu, härra president, suur tänu selle eest, et te parlamendi kodukorda pisut leebemalt tõlgendate ja annate sõna ka sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei esindajatega. minu küsimus oleks järgmine, lugupeetud nõukogu esimees. Te, te tõstatasite äh, tõsise probleemi. enamus arutelust siin kojas on, äh, kasutas, ähm, kasutas äh, väga respekteeritavaid mõtteavaldusi, kuid samas ma küll respekteerin kõigi arvamusi, kuid samas oleks vaja, et kõik, äh, kes asjast räägivad, ka asjast midagi teaks ja mind ausalt öeldes hämmastas üsnagi äh, kuulda äh, mõningaid sõnavõtte, mis näitavad, et asjast ei teata mitte midagi. tundub, et keegi pole viitsinud isegi läbi lugeda seda lepet, mida kritiseeritakse, sest kui oleks seda loetud, siis ei oleks esitatud selliseid argumente, nagu siin esitati. nii et mina sooviksin teie käest küsida, sellega seoses, eh, mida ütles härra Weber ja eh, Jenis Plässer samuti ütleb oma kirjas, kas nagu te teate, mina leian, et on vaja, eh, et oleks vaja, et ajuline, ajuline leping vastu võetaks, kuni uus leping kehtima, kehtima hakkab. kuid proua Jenis Plässert ütleb oma kirjas, küsib oma kirjas, kas oleks võimalik, et nõukogu garanteeriks äh, esineks äh, meile vastutavas komisjonis ja täiskogul juulis, et te esitaks selle uue leppe teksti meile siis. tänan väga. tänan. suur tänu teile, härra president te palute mul materiaalset ja ka ajalist konkretiseerimist. mis puudutab ajakava, siis loomulikult ei ole samaväärne eh, tuua siia parlamenti tutvustamiseks selle uue lepingu alused, teiste sõnadega tuua siia Euro-, Ameerika Ühendriikide poolse eh, lubadused rakendada teatud soovitusi, mis Euroopa Parlament on äh, välja pakkunud, see ei ole sama, kui tuua uus äh, leping. kui te, äh, te küsite, et kas kuu aja pärast oleme valmis uue lepingu siia tooma, siis ma vastan teile kindlalt ei, kui te küsite, kas mõne kuu pärast on võimalik see leping või siis kas oleks võimalik tutvustada teile parlamendi osalusel toimunud läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, siin tutvustada äh, mis äh, võimaldaks äh, arutada seda, kas äh, tõesti, nii nagu nõukogu seda arvab, on võimalik loota, et uus alaline leping on parem kui ajutine leping, siis ma arvan, et seda oleks meil võimalik saavutada. ning seda ma, sellepärast ma palungi aega juurde. ma leian, et raportööri raportööri konkreetsetest ettepanekutest ma ei ole siin rääkinud, kuna ma olen näinud, kui palju erinevaid arvamusi on siin välja öeldud asjad on, nagu nad on. minu meelest on märkimisväärselt reaalsem eh, paluda aega juurde, et paari-kolme kuu jooksul tuua eh, siia parlamendi arutamiseks eh, uue lepingu alused ehk siis teiste sõnadega Euroopa Komisjoni nõukogu ja parlamendi poolt välja öeldud euroopalikud väärtused, mis peaks selles leppes kindlasti sisalduma. Last... suur tänu, nõukogu eesistuja ja lõppsõna saab proua raportöör Janine Hennis-Plaschert. tänan, härra president, paljud on siin öeldud, tahaksin rõhutada härra Pusutile ja nõukogu eesistujale, et kui me keeldume nõusoleku andmisest, siis Euroopa kodaniku turvalisus ei satu ohtu. ma arvan, et on väga ebaõige seda väita õiguslikud instrumendid on olemas selleks, et, et sihtotstarbeliselt andmeid vahetada. mis puudutab USA kirja, seda kirja me kindlasti hindame, kuid öelda, et parlamendi nägemust võetakse kuulda, seda, sellest on pisut vähe. see ei ole just väga selgepiiriline kohustuse võtmine endale. vahe lepingu jõu, kehtimine on, selle ettekäändeks toomine on puhas šantaaž. ma hakkan tõsiselt ärrituma juba. me peame mõtlema Euroopa kodanikuvabaduste traditsioonidele. ma tahan, et tunnustatakse Euroopa õigusakte ja praktikaid, ma olen seda juba enne öelnud ja tahan seda veel kord kuulda ma pean ütlema veel kord, keegi ei kahtle selles, et peab olema jätkuv ja tugev koostöö Euroopa Liidu ja USA vahel, kuid Euroopa Liit ja tema liikmesriigid peavad oma eesmärgid selgelt paika panema ja selles mõttes parlament ja nõukogu ei ole oma lähenemist ühtlustanud. lõpetuseks, kõik on Euroop-, kõik puudutab Euroopa vastutust ja seepärast meil on vaja ka leida lahendus Belgia ja Holland ei saa siin jääda rumalasse olukorda. ma ku-, te soovisite rohkem aega. ma esi-, e-, edan, edastan selle esimeste konverentsile, ma ei saanud aga teie käest piisavaid garantiisid, kuid ma edastan teie soovi täna pärastlõunal koguneval esimeste konverentsile, tänan. Thank you, thank you very much. suur tänu, kolleegid, selle arutelu eest, see oli äärmiselt oluline me pidime pidama kontrolli aja üle ja kulutasime siiski nelikümmend minutit rohkem. hääletus toimub homme kell kaksteist null null, suur tänu. lõpetan arutelu